sõnavõtuks, palun. härra esimees, austatud parlamendisaadikud, mul on suur au seista täna siin teie ees osana Jean-Claude Junckeri meeskonnast, seista siin demokraatlikult äh, valitud Euroopa esindajate ees, selleks et äh, teiega seisukohti vahetada ja selleks, et äh, saada teie heakskiit minu kandidatuurile Euroopa volinikuks tervishoiu ja toiduohutuse osas. ma alustaksin sellest, et räägin natukene iseendast, kes ma olen, millised on minu kogemused ja et miks te võite mind usaldada esimesed äh, kuus eluaastat äh, veetsin ma ühes äh, Stalini Gulagis Sibe-, Siberis. ma sündisin küüditatud Leedu ametnike peres. nagu ka minu isa, olen ma noorest peast võidelnud sovjetliku rõhumise vastu. ma olen võidelnud öö, aususe, õigluse ja võrdsuse vastu. kaks korda on mind vahistatud äh, ja minule juurdlus kirjeldatud KGB poolt. ma võitlesin äh, Leedu iseseisvuse eest ja ma olen uhke selle üle, et ma olen üks äh, iseseisvusdeklaratsiooni ja põhiseaduse koostajatest. ma olen võidelnud totalitarismi ja äärmuslikkuse vastu Euroopa veendumused põhinevad Euroopa väärtustel ja ma olen väga uhke integratsiooni tulemuste eest, rahu, demokraatia, sotsiaalne õiglus, äh, äh, õitseng ja ähm, sotsiaalne demokraatia, sotsiaaldemokraatia on minu äh, kants ma äh, tunnen Brüsselit hästi, ma olin äh, Leedu delegatsiooni juht Euroopa tuleviku konvendis äh, Giscard d'Estaingi juhtimisel. Juliano Amato ja Jean-Luc Dean õpetasid mulle, kuidas teha kompress, kompromisse Euroopas. ma tean väga hästi, milline, tunnen hästi tänast Euroopa juhtkonda. ma õppisin arstiteaduskonnas ja olen ametilt kirurg kakskümmend kolm aastat äh, päästsin ma elusid. ma hoolin äh, inimestest, ma tahan, et nendel oleks võimalus elada tervemat, ohutumat, paremat elu. see on minu äh, kutsumus, see on minu kirg selle aasta maikuus valiti mind Maailma Tervishoiu Assamblee aseesimeheks ja minu teine kirg on ajalugu. ma olen ka ajalugu õppinud ja ise eel, ajalugu nii-öelda läbi elanud. Gulagist äh, volinikukandidaadiks äh, on pikk tee ühe elu jooksul. loomulikult ma olen poliitik ja ma olen uhke selle üle, et Vilniusest, minu valimisringkonnast on mind valitud kuus korda Leedu parlamenti ma olen äh, oma rahvast teeninud asespiikrina Leedu parlamendis, olnud Euroopa asjade ja sotsiaalkomisjoni esimees ja tervishoiuminister ja ma olen väga uhke selle üle, et äh, minu kandidatuur volinikuks, äh, seda toetas enamus Leedu parlamenti ja nüüd ma räägiksin peamistest prioriteetidest, millele ma kavatsen keskenduda järgmise viie aasta jooksul. Euroopa majanduse taastamise edendamine on peamine eesmärk ja ma olen veendunud, et tervishoid ja toiduohutuse poliitikad võivad äh, siin anda olulise panuse lubage mul alustada tervishoiust. tervisho-, tervis on sotsiaalturumajanduse võtmeelement. ma arvan, et meil on vaja uut äh, tervisesüsti Euroopale äh,. tervishoiukulutused ei ole lihtsalt ainult kulud. õigeaegne ja universaalne juurdepääs äh, ravimitele ja tervishoiule on investeeringud inimkapitali ja tootlikkuse, me peame vaatama kaugemale äh, rahalisest kulust äh, või tulust, me peame nägema tervishoiust äh, ühiskonna võtmevara, sellepärast liikmesriigid peavad rohkem tervishoidu investeerima ja inimelusid päästma. üheskoos me suudame teha enamat, üheskoos töötame me paremini ja aitame inimestel elada äh, tervislikke elusid. ma teen liikmesriikidega koostööd selleks, et äh, parandada nende tervishoiusüsteemide tõhusust ja kestlikkust, selleks et nad saaksid tagada võrdse juurdepääsu tervishoiuteenustele kõikidele kodanikele ja sellepärast ma kavatsen keskenduda tervishoiusüsteemide tulemusaruannetele. tuleb toetada seda, et kõigil on juurdepääs tervis äh, kindlustusele tuleb äh, tagada esmase äh, hoole andmine kõigile, äh, kvaliteet ja ohutus e, e-tervishoiu arendamine, need on asjad, millega ma kavatsen keskenduda. minu prioriteedid rahvatervise osas on edendamine, ennetamine ja kaitse kõigi jaoks ma kavatsen kindlasti tõhustada ennetustegevust, mida rohkem tervishoiusüsteemid keskenduvad ennetamisele, praegu seda vähe, seda vähem nad peavad maksma viieteistkümne, kahekümne aasta pärast raviteenuste äh, eest. ma ei ole siin täna siin selleks, et öelda inimestele, et äh, lõpetage suitsetamine või äh, alkoholi tarbimine ma tahan teile siin öelda, et elu ilma suitsuta ja ilma alkoholi kuritarvitamiseta on palju parem terve elustiili edendamine on äärmiselt tähtis kui ma teie äh, usalduse ära teenin, annan ma endast kõik äh, ka selleks, et kaitsta kodanike tervishoiu või äh, toidukriiside eest, mis võivad tekkida. ma tahan tagada selle, et Euroopa Liidu kiirreageerimisvõime kriisiolukordades kujundatakse kiiresti välja. ebola puhang on väga terav näide sellest, mida võivad endaga kaasa tuua nakkushaigused ja nende levik ja et me peame aitama neid inimesi, kes on hädas, kus iganes nad ka siis oleks, me peame aitama ka oma kodanikke ja ületama terviselõhe Euroopas. minu töö mootoriks on sellised väärtused nagu võrdsus ja solidaarsus, ma usun, et tervis on äh, kõigi jaoks ja annan kõik tervise eest ja Euroopa seadusandlus peab tooma konkreetseid tulemusi kodanikele. piiriülese tervishoiudirektiivi rakendamine on absoluutselt vajalik, te võite loota minule, et ma võitlen pats-, patsiendi õiguste eest ja kavatsen teha rohkem tööd ka tubakatoodete direktiivi ülevõtmise osas, aga räägiksin nüüd toiduohutusest. kõneleja jätkab poola keeles Euroopa Liidul on väga hästi välja arendatud ähm, toiduohutuspoliitika, kuid me peame jääma valvsaks ja olema valmis äh, kriisiolukordadeks. minu prioriteediks on tagada see, et Euroopa kodanikud saavad ka tulevikus tarbida maailma kõige ohutumat toitu. meil on vaja ohutut toitu selleks, et äh, meie kodanikud oleksid hea tervise juures meie toiduohutusstandardid on ka Euroopa tootjatele eh, suureks varaks, kui nad või eh, eh, konkureerivad ülemaailmsetel turgudel. ja ma arvan, et tuleb hinnata seda ja ma kavatsen ka seda teha, kuidas oleks võimalik toiduohutusreegleid lihtsustada. toidutootmissektor on Euroopa üks suuremaid majandussektoreid ja võib seega panustada oluliselt töökohtade loomisse ja öö, äh, rikkuse tõstmisesse. eriti olulised on VKE-d, mis on meie toiduainesektori selgrooks, kõnelejad kõnelevad inglise keeles. me peame vaatama tervislikku toiduteemat täpselt samamoodi, sellepärast see on üks nendest faktoritest, millest sõltub inimeste tervis. ma kavatsen kasutada igasugust võimalust selleks, et seda süsteemi parandada ja tuleb äh, aktiivselt kõikide osapooltega ähm, äh, koostööd teha, kõigil on oma roll siin mängida, äh, üksiktootjatest kuni Euroopa seadusandjateni välja ja kõik võidavad sellest. lähiajalugu on näidanud seda, kui kiiresti võib usaldus kao-, kaduda toidu osas Äh, läbi pettuste. ma kavatsen olla väga valvas, äh, tagamaks selle, et meil on äh, ko-, korralikud vahendid selleks, et igasugust pettust vähendada ja vältida ja kõneleja jätkab saksa keeles, ütleb ta. austatud daamid ja härrad oma esimese kuue kuu jooksul ametis on mul plaanis viia kooskõlla otsustusprotsess, mis puudutab geneetiliselt muundatud organisme äh, poliitiliste juhistega ja äh, ma jälgin hoolikalt äh, arutelusid, mis käivad geneetiliselt muundatud organismide kasvatamise kohta. ma analüüsin hoolega kõiki ettepanekuid, mida arutatakse parlamendis ja nõukogus äh, ja eriti tahaksin siin esile tõsta meetmete paketti, mis puudutab loomatervist, taimekaitset ja ametlikke kontrolle. Nende eesmärgiks on teha meie eh, seadused tugevamaks ja arusaadavamaks. daamid ja härrad, lõpetuseks, eh, kui mind ametisse nimetatakse, kavatsen ma olla avatud ja töötada läbipaistvusvõimudest lähtuvalt. mind on kuus korda valitud eh, rahvusparlamenti ja ma tean, et Euroopa Parlament on minu võtmepartner ja lõpetuseks lubage mul öelda, et ma teenin inimesi, selle valiku langetasin ma juba nelikümmend aastat tagasi ja pole seda kunagi kahetsenud. kui ma teie usalduse ära teenin, siis ma kavatsen inimeste nimel Äh, töötada äh, teiega, rahvaesindajatega tihedas dialoogis selle parlamendiga. ma loodan, et me saame niimoodi tuua koos Euroopa lähemale kodanikele parlamendi moto, seekord on kõik teisiti. laskem käia!